I am going to exert my authority and ask you to take et äh, kasutan oma mõjuvõimu ja palun, et te istute kohtadele. So our first point on the niisiis, meie pärastlõuna esimene päevakorrapunkt käsitleb Peruus toimunud presidendivalimisi. Need toimusid kolmandast seitsmenda juunini ja tahaksin proua Renate Veberit ja härra De Grandest tervitada ja annan neile ka selles järjekorras sõna, palun. Thank you very much, chair. suur tänu. kui te lubate, siis ma alustan, ütleb proua Veber. kõigepealt aitäh, et te kutsusite mind siia, et ma saaksin tutvustada teile seda, kuidas meie valimisvaatlusmissioon kulges ja kuidas kulgesid Peru presidendivalimised. mitte ainult presidendivalimiste teine voor, vaid ka üldvalimiste esimene voor, kus valiti siis kongressi kandidaate. meie valimisvaatlusmissioon oli päris edukas. kõigepealt tegemist oli tõsise tööga, mida me seal tegime, teiseks meie kohalolu oli väga oluline nende valimiste käigus ja kolmandaks toimus ka äh, teatud järelvaatlus, äh, mille alusel me saame siis oma Peruu partneritega tööd jätkata. peab ütlema, et meie missioon oli ka päris ulatuslik, me saabusime viiendal märtsil juba riiki, meid oli kokku kümme Äh, need olid siis põhieksperdid ja mõni nädal hiljem tuli äh, viiskümmend pikaajalist vaatlejat meiega. Äh, nad ühinesid meiega ja siis saadeti nad kogu riiki laiali ja Euroopa Parlamenti delegatsioon oli kohal nii presidendivalimistel kui ka üldvalimistel ja Luis de Grandes, äh, meie kolleeg, juhtis esimese vooru vaatlust ning Dias de Mera juhtis teise vooru missiooni. Äh, meiega oli esimest korda põhimeeskonnas äh, erakondade finantseerimisekspert ja Peruu puhul on see küsimus äärmiselt oluline ja ma selgitan teile varsti, mida see tähendab. nüüd see teine aspekt, mille, mida ma mainisin siin ähm,, ähm, mis tõendas, et meie missioon oli edukas, oli see, et meie kohalolu peeti oluliseks ja tõesti, me suutsime midagi ka muuta ja ma selgitan, kuidas see juhtus Peru kongress kahjuks ei soovinud valimissüsteemist vaatlejaid briifida, mida nad tegid. Nad olid tegelikult valimisseadust äh, muutnud ja üsna halvasti peale seda, kui kampaania oli juba alanud. Need muudatused olid üsna halvad ja nende põhjal muidugi need muudatused olid seaduse jõuga ja siis see äh, riigi valimiskomisjon otsustas äh, muudatustele tehtud nädalatel, e-, et osad kandidaadid tuleb kõrvale jätta ja teised kandidaadid lihtsalt Äh, äh, astusid tagasi, sest äh, neil oli vaja nagu oma erakonna imagot kindlustada. üheksateistkümnest kandidaadist, kes alguses presidenti toolile pürgisid, jäid konkurentsi ainult kümme. aga tekkis tohutu ebakindlus ja see kestis kuni äh, valimiste viimase hetkeni, me ei teadnud tegelikult, kes veel võib tagasi astuda. Äh, seetõttu oli vaja eriti tähelepanelik olla ja jälgida, kuidas valimised kulgevad. ja samaaegselt oli rahvusvahelises meedias artikleid, kus seati küsimärgi alla riigi võimekus üldse demokraatlikke valimisi läbi viia. ja kuidas, kuidas tegelikult Äh, mõned kandidaadid ei saanud üldse võimalust kandideerida ja kuidas see lõppude lõpuks võib mõjutada valimistulemusi. loomulikult see küsimus oli väga tõsine, kuid kuna me kohal olime, kuna meil oli võimalus äh, kõigi tasandi ametivõimudega neid küsimusi arutada, siis me nägime, et, et tegelikult oli tagatud sajaprotsendiline läbipaistvus. meil oli ligipääs peaaegu kõigile, mida me soovisime ja äh, me äh, viisime läbi tõsise äh, juriidilise analüüsi valimiskeskkonna üle ning nüüd kui me vaatleme seda protsessi isiku võimaluste vaatevinklist, kas ta saab kandidaar, kandideerida või mitte, siis meie arvates oli kõik seaduse vast-, seadusekohane äh, kõik vastas põhiseadusele ja mingisuguseid kavatsusi kuidagi kedagi eksitada või, või pettust äh, äh, teha ei olnud. selle, seega selles suhtes me ei saa etteheiteid teha korraldajatele. ja kui me saime sellest aru, siis me muidugi ütlesime selle ka välja ja tegime seda mitu korda. loomulikult presidendivalimiste esimene voor ja kongressivalimiste esimene voor keerlesid ikka, ikka ja jälle ümber nende teemade, millised olid need valimisseaduse muudatused, kes tagasi astus, kes kandideeris, aga ikkagi, valimised ju viidi läbi. ja ausõna, nad olid väga hästi korraldatud Äh, see kõik, mis toimus valimiste päeval, oli äh, asjakohane, seadusejärgne ning keegi ei püüdnud mõjutada kuidagi vääralt neid tulemusi. muidugi äh, enne te,, enne teist vooru toimusid palju jõulisemad debatid kandidaatide vahel ja selle kohta võib nüüd öelda, et Mm, proua Keigo Fujimori oli ilmselgelt alguses favoriit, kuid äh, neljakümne kahe tuhande häälega jäi ta lõpuks äh, kaotajaks äh, ja ta aktsepteeris seda. selles suhtes peab ütlema, et Peru, Peruus toimivad need asjad natukene paremini kui Austrias, nad ei pea valimisi teistkordselt läbi viima. ja äh, lõpuks võetjaks härra Kutšinski, Pablo Kutšinski, siis oodati ametlikke valimistulemusi ja tõesti meile avaldas mulje, et see, kui hästi kõik oli korraldatud ja kuidas erakonna liikmed ja, ja valijad käitusid ja nüüd kahekümne kaheksandal juulil astubki Pablo Kuczynski ametisse Peruu uue presidendina ma räägin siis natukene sellest järelanalüüsist. peab ütlema, et selline äh, follow-up, äh, et järelanalüüs on väga tähtis, äh, sellest sõltub ka see, kui palju Euroopa Liit suudab mõjutada selle riigi demokraatlikku arengut ja juba järgmisel nädalal lähen ma tagasi Peruusse selleks, et tutvustada meie lõpparuannet ja soovitusi, aga ehm, me oleme juba mõelnud, mida edasi teha ja ka Euroopa Parlamendi jaoks on see tähtis. ma tahaksin siinkohal tänada väga meie kolleege kes olid Euroopa Parlamendi delegatsiooni liikmed, kes äh, olid valmis koostööd tegema, kes soovisid koostööd teha ka kongressi liikmetega ja juba praegu võin teile öelda, et äh, meie äh, peadirektoraat on juba visiidi Peruu kongressi heaks kiitnud ja ma usun, et see meie koostöö jätkub järgnevatel aastatel. suur tänu! suur tänu, härra De Grandes, palun! suur tänu! lubage mul kõigepealt äh, õnnitleda härra Kutšenskit tema võidu puhul äh, sest ta võitis juunis toimunud presidendivalimised ja teiseks tahaksin ka tunnustust avaldada valimisvaatlusmissioonile, eriti proua Weberile, kes seda juhtis. suur tänu teile suurepärase töö eest. me vaatlesime nii presidendivalimisi kui ka kongressivalimisi ja pean nõustuma kõige sellega, millest juba siin täna räägiti. nii vaatluse kirjeldusega kui ka järeldustega ja peab ütlema, et proua Weber tegi suurepärase kokkuvõtte sellest, mis toimus. me arutasime kõiki neid küsimusi pikalt-laialt, me jagasime oma kogemusi, me jälgisime, mis toimub ja peab ütlema, et need olid olulise tähtsusega valimised riigi jaoks. ja nüüd mina esinen praegu Andide delegatsiooni juhina, kuid ka e, juhatasin esimese vooru valimisdelegatsiooni. Ehm, see missioon, mida mina juhtisin, külastas Peruud juba aprillis. ja pean ütlema, et e, me arutasime, mida tähendab demokraatlik käitumine, me ma olen väga tänulik personalile, kes meid saatis missioonil. kõik olid väga professionaalsed kogu missiooni vältel. ja nüüd tahaksin veel rõhutada, kui, kui heas õhkkonnas meie töö toimus, kui head suhted on Peruu ja Euroopa Liidu vahel meil on mitmepoolsed kaubandussuhted ja see on positiivne ja see tähendab ka seda, et meil on ähm, palju võimalusi, palju võimalusi ja ma usun, et mõlemad pooled võivad nendest võimalustest kasu saada. koostöö, teineteise mõistmine, äh, äh, selle tõenduseks oli ka viisakokkulepe, see tähendab seda, et Peru kodanikel on tulevikus Schengeni alal lihtsustatud ligipääs ja Euroopa Parlament on kogu protsessis väga olulist rolli mänginud. kui te lubate, tahaksin paari sõnaga rääkida veel millestki, mis on nüüd minevikku jäänud, mida nimetas ka proua Veber, aga see on tähtis. tahaksin rääkida nendest võimalustest, mis on avanud Euroopa Liidule. üks asi on meie prestiiž, meie kogemus, aga väga taht-, tähtis on, et me saame oma kogemusi jagada. loodetavasti on siis Peruu president ähm, meie partneriks äh, tulevikus juba kongressis ilmselt äh, saab enamuse proua Fujimori erakond, seega meil on vaja väga palju teineteise mõistmist, me peame püüdma üksteist mõista ja seda on ka peruulased ise tunnistanud. olen kuulnud ka, et kongressi liikmed Peruust tahavad ka meid külastada, mitte nii, et äh, nemad soovivad siit midagi õppida. ei, ma pigem arvan, et meil on neilt väga palju õppida, aga ikkagi, koos on võimalik leida, äh, äh, leida väljapääse keerulistest olukordadest ja võib-olla see, see sõnum ei olegi niivõrd poliitiline kui, kui praktiline. tegemist on kaasaegse moodsa riigiga. ma räägin sellest riigist tervikuna ja ma kujutan ette, et meie suhted kujunevad väga heaks tulevikus perle-, parlamendi asepresident on ka siin täna, ta sõna ei taha võtta, aga siiski väga tähtis, et on, et ka meie parlament oleks esita-, esindatud sel päeval, kui uus president ametisse valitakse või astub. tänan. Uh, nüüd tahaksin kahele kolleegile veel sõna anda, ma muidugi olen näinud, et Pakistani äh, parlamendiliikmed on siia saabunud delegatsioonina. Äh, tere tulemast! Äh, et tere tulemast äh, inglise keeles äh, kanalilt number kaks, võite jälgida meie debatti. järgmiseks annan sõna härra Lopezile, palun. Ah, suur tänu. minagi tahaksin tänada valimisvaatlusmissiooni ja eriti neid inimesi, kes juhatasid delegatsiooni me jälgisime valimisi väga lähedalt, tähtis on äh, valimiste ajal riigis kohal olla, et mõista, mis toimub riigis ja ma tahaksin jagada oma mõtteid teiega. kuulasin tähelepanelikult seda, millest siin kõneldi. Äh, kuulasin kokkuvõtet ja analüüsi valimistest ja peab ütlema, et mulle tundub, et et äh, president Kuczynskil on ilmselt äh, äh, riiki juhtida väga raske tulevikus, eriti siis, kui kongressis saab opositsioon enamuse. seega me peame seda nagu tunnistama ja võib öelda, et see oli natukene nagu üllatuseks isegi. üsna lai rinne valijaid oli valmis toetama Äh, Pedro Pablo Kuczynskit, kuid vaatame, mida nad hiljem teevad. riigil seisavad siiski mitmesugused väljakutsed, on seotud majandusarenguga, kolleeg De Grandes selgitas seda, majandus, kaevandussektor, kuritegevuse vastane võitlus, narkokuritegevusega seotud võitlus Ehm, aga miks on juhtunud nii, et, eh, et riigis on tekkinud selline Fujimorismo? Ehm, ehm, Peruus ei ole tugevat eh, eh, struktureeritud väljakujunenud parteide süsteemi, mis võimaldaks stabiilset valijate käitumist. parteisid muudeti tehti, äh, moodustati väga lühikese aja jooksul, Fujimori liikumine on aga üsna äh, hästi kanda kir-, kinnitanud ja ma ei tea, äh, võib-olla see, minu lähenemine on vanamoodne, aga ikkagi tugevad erakonnad, stabiilsed poliitilised süsteemid stabiliseerivad ka riigi olukorda üldiselt. pikemas perspektiivis oleks selline tugevate parteide olemasolu äh, kasuks. tänan no.. suur aitäh. proua Bilbao, palun. Sí, muchas gracias. En primer lugar, eh, como no puede ser de otra manera. Eh... Suur tänu. ma pean kindlalt, kindlasti tänama Renate Veberit suurepärase töö eest, mis on ära tehtud, tahaksin Luis de Grandes tänada, et ja kui nüüd äh, rääki-, te rääkisite nendest äh, valimisseaduste muudatustest, äh, mille tõttu mõned kandidaadid jäid kõrvale, mõned astusid tagasi. kas nende erakonnad on aru saanud sellest, kas nad mõistsid, et, et valimisseadust tuli muuta, tuli reformida selleks, ähm, et valimisi tulevikus teistmoodi korraldada või ei mõistetud, miks seaduse järgi osad erakonnad kõrvale jäeti. mis hakkab toimuma tulevikus, kas tuleb veel reforme, kas sellised muudatused hakkavad valimiste käigus uusi probleeme tekitama? ja teiseks, kui te vaatate neid kandidaate, kes kõrvale jäid kas selles võitluses on neile jäänud mingeid muid võimalusi? Fujimori oli ju väga tugev kandidaat. seega ma tahaksin teada, mis te arvate, milline on nende kõrvale jäetud kandidaate olukord? Sebastián, palun. aitäh, härra juhataja. esmalt äh, suur tänu valimisvaatlusmissiooni liikmetele ja suur tänu, et kutsusite meid siia koosolekule, ma saan ainult nõus olla Rene, Renate Veederi ja äh, härra De Grandese sõnavõttudega. me saavutasime oma eesmärgi, täitsime oma ülesande ja tahaksin viidata ka sellele, et ametlikud avaldused, mida seal tehti, nendega, neid tegid Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament, need olid väga selged ja julged, tunnustati, tunnistati, et neil oli võimalik äh, teha tööd, äh, et äh, mõlemalt poolt oli head tahet, et me ehm, saime näha, kuidas toimib äh, Peruu süsteem, aga väga selgelt toodi meie avaldustes välja ka nõr-, Peruu süsteemi nõrgad kohad ja mm, peruulased ka tunnistasid äh, seda, näiteks Javier Lopez juba rääkis äh, parteide rahastamisest ja see valimisõiguse süsteem, mis ei võimalda tugevatel parteidel äh, Äh, veel tugevamaks saada, mida aga oleks Peruus vaja ja siis me külastasime valimiskomisjoni äh, ja meile ka räägiti sellest, et milliseid probleeme tekiks, kui äh, keset valimisi seda valimissüsteemi muutma hakata, hakati, mis tähendas ka seda, et mõned kandidaadid ei saanud kandideerida ja sellest on juttu ka avalduses ja nagu Luis de Grandes juba ütles, Peruu parteide ja ametite teadlikkus sellest, et sellised reformid on vajalikud muudab väga oluliseks ka selle, et me teeksime head koostööd, ilma et me hakkaks peruulasi õpetama aga oluline on see, et parlament teeks koostööd ja seal on veel mõningaid nõrku kohti ja ka peruulased ise tunnistasid neid. tehniline meeskond oli samuti väga professionaalne ja kokkuvõttes oli tegemist väga rõõmustava missiooniga. aitäh ja nüüd saab sõna proua Rodriguez. aitäh, ka mina tahaks äh, tänada selle eest, et meil oli võimalus osaleda sel valimisvaatlusmissioonil ja et me saame täna siin koosolekul osaleda. minu jaoks on valimisvaatluse missioonid väga olulised, ma, minu, ja minu jaoks oli tegemist ka esimese korraga ja Euroopa Parlament tõesti mängib väga olulist rolli ja seda ka tunnustatakse, need riigid, kuhu me lähme valimisi vaatlema, tunnustavad seda ja ma ise ka kogesin seda, ma tervitan seda, et äh, härra Valgar Celsiso äh, sõidab Peruusse president Kuczynski ametisse astumise puhul, ma tahaksin tänada Renate Veberit, kes oli meie valimismissiooni juht, aga see, minu tänusõnad äh, käivad kogu äh, meie meeskonna liikmetele, kes enne ja pärast äh, ja, ja missiooni ajal väga head tööd tegid. aga me ei tohi olla üksi sellistel missioonidel, sest ähm, kuude kaupa tehakse tööd äh, ja pärast antakse ka soovitusi, need soovitused, mida me andsime, pärast esimest vooru ja pärast teist viitavad alati sellele, et Peruus Äh, on äh, mõningaid nõrkusi valimissüsteemis, kuna ei ole äh, tugevaid parteisid, seda kõike mõjutab ka rahastamissüsteem ja teises voorus oli siis juttu ähm, paremast parlamentidevahelisest koostööst, loomulikult ei taha me kedagi õpetada, aga me tahame aidata selle protsessi käigus, kui teine pool soovib ja soovib ja nad soovivad, et Euroopa Parlament äh, neid toetaks. me peame nüüd mõtlema sellele, see on minu meelest oluline, sest härra Kutšinskil on äh, kindlasti väga raske äh, parlamendis äh, selle, see olukorras tegutseda, kuna ena, neil on väga väike enamus. peruulased tahavad meiega koostööd teha, me peame pakkuma neile proaktiivset koostööd ja üritama tugevdada demokraatiat Peruus selleks, et äh, see riik saaks oma potentsiaali tõesti täiel määral ära kasutada. härra Pantseeri, palun. aitäh. ka mina sooviks ühineda tänusõnadega nende aadressil, kes äh, juhtisid äh, valimisvaatlusmissiooni nii parlamendi poolelt kui komisjoni poolt. me näeme me seda asja kokkuvõttes realistlikult, aga võib tõesti öelda, et valimised toimusid distsiplineeritult ja mingeid spetsiifilisi, erilisi probleeme ei olnud, aga kui vaadata asju lähemalt, siis äh, on mõningaid asju vaja siiski ära mainida teine voor oli palju lihtsam kaks-kolm kandidaati, aga esimese vooru puhul ei näinud asi eriti hea välja, ka selles osas, mis puudutas teavet valimise toim-, valimiste toimumise kohta, oli probleeme kehtetud hääletussedelitega, mida oli väga palju ja esime-, suurim partei sai kolmkümmend viis protsenti ja me peame vaatama ka meediakanalite rolli. pluralism ei olnud tagatud, muuhulgas ka seoses äh, valimiskampaania kulutustega. võimalik, et need, äh, nendest äh, probleemidest on üle saadud. me vaatasime olukorda Liimas ja Liima ümbruses Mm, seal oli juttu, et valimiskampaaniaid rahastati ka äh, rahapesust ja uimasti kuritegevusest pärit äh, tuludest. Äh, tuleb muidugi vältida ka seda, et arreteeritakse valimistel osalejaid see riik on meie jaoks äh, väga oluline, aga seal on väga suur varimajanduse osakaal ja see küsimus, mille esitas äh, härra Lopes äh, Fujimorismi kohta, selle kohta ma saan vastata, et Fujimoristide jaoks on varimajandus ilmselt tugevaks aluseks, et seal on äh, tõesti väga palju varimajandust ja see tagab tõesti tugeva konsensuse futsimuristide jaoks, aga nüüd me võime kergemalt hingata, sest Kutšitski valiti, aga need valimised näitasid meile seda, et et kogemused futšimurismiga on viimastel aastatel olnud negatiivsed ja see, need valimised olid pigem valimised Keiko Fujimori vastu äh, kui äh, Peruu uuendamise poolt, vähemalt nii saan mina nendest valimistest aru. Äh, ja sellepärast äh, mm, ma ei arva, et meie öö, ähm, ülesanne saaks seisneda ainult selles, et me toetaks uut demokraat-, uue demokraatliku aluse panemist Peruule. me ei tohiks siin tahta ainult õpetada, vaid me peaks tõesti avaldama survet, et tõesti viidaks läbi reforme, sotsiaalseid reforme, valimissüsteemi reforme, sest äh, muidu see äh, riik ei ole võimeline poliitiliselt, sotsiaalselt, majanduslikult edasi arenema. see on äh, see, need järeldused, mida mina tegin valimisvaatluse käigus. aitäh ja nüüd saab sõna proua Veeber aitäh, tahaksin tänada kõiki kolleege, kes seepärast ka, et kõik ütlesid välja, et vaja on tõesti laiaulatuslikku reformi Peruus ja meie soovitused tõesti lähevad selles suunas. sellel riigil on vaja väga süvitsi minevaid reforme, mitte ainult valimisõiguse osas, vaid äh, reformid peaksid puudutama kogu parteide süsteemi, sellepärast et ilma parteideta ei ole ka poliitilist elu. ja nii keskvalitsuse tasandil kui, keskel tasandil kui kohalikul tasandil on tegemist tõelise katastroofiga. paar näidet saja kolmekümnest valituks osutunust äh, kongressisaadikust on ei kuulu sada ühtegi parteisse või ei, ei ole selle partei liikmed, mille nimekirjas nad kandideerisid ja Euroopas on sellest väga raske aru saada. ja meile ehitati küsimusi, et millise, me esitasime küsimusi, et mm, kuidas on lugu parteidistsipliiniga, et millist kontrolli saab äh, partei omada saadikute üle, et miks inimesed üldse kandideerivad, kas nad tahavad raha või kuulsust, igal juhul parteisid on vaja reformida, vaja on reformida ka valimissüsteemi ja poliitilise elu rahastamine on ka väga suur küsimus, sellepärast et nende valimiste puhul oli ikka ja jälle juttu sellest, et raha tuleb uimastikaubandusest või tegemist on lihtsalt nagu musta rahaga aga sellised, selliseid, selliste süüdistuste kõrvaldamiseks on vaja täielikku finantspoliitilist, rahapoliitilist äh, läbipaistvust ja selle vastu on äh, poliitikute puhul, poliitikutel väga palju vastuväiteid. Nad ei soovi sellist läbi, läbipaistvust me oleme teinud ja teeme jätkuvalt seda, et me sõlmime liite selles riigis kodanikuühiskonna esindajatega, meediakanalite esindajatega, ajakirjanikega, poliitikaanalüütikutega selleks, et äh, üritada levitada seda teavet, et äh, selliseid reforme on vaja. minu jaoks on see kõige olulisem kogu selle riigi jaoks. ma olen kindel, et kongressi saadikud on nõus osaga valimissüsteemi reformist selleks, et vältida seda, mis toimus viimastel valimistel, aga sellest ei piisa. ilma, ilma parteipoliitiliste muutusteta ja parteide rahastamise muutuseta on minu meelest väga raske tõelisi edusamme saavutada selles riigis. me võime ainult äh, loota, et kõik on nõus nende mõtetega, seda me näeme järgmisel nädalal ja loome, loodame, et nad ka teevad järgnevatel kuudel selliste tegevustega. ja lähme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde, proua Fotiga raport, mis puudutab siis äh, äh, Euroopa Liidu strateegilised teavet võitluseks kolmandate isikute propaganda vastu. proua Fatigal seda sõna. aitäh, me arutame seda raportit nüüd teist korda pärast väga huvitavat arutelu, ähm, mis toimus siis, kui me esimest korda seda arutasime ja sellele eelnes väga huvitav kuulamine, mille väliskomisjon korraldas ja alustaks sellest, et ma tänan kõiki kolleege nii et kõigepealt tänan kõiki kolleege, kes äh, otseselt osalesid äh, selle raporti koostamisel, sest äh, selles faasis oli tegemist kindlasti kollektiivse jõupingutusega kõigi suurepäraste variraportööride poolt ja väliskomisjoni sekretariaadi ekspertide poolt mu hulgas proua Jana Kaminska, ma tahaksin tänada ka oma, oma meeskonda, oma äh, fraktsiooni nõusnikke väga väärtusliku abi eest. kokkuvõttes kolmsada viiskümmend kaheksa muudatusettepanekut esitati selle raporti kohta meil oli kolm pikka koosolekut, kus me arutasime muudatusettepanekuid, töötasime välja kompromissmuudatusettepanekuid ja mul on äh, hea meel öelda, et see töö on juba ära tehtud. me äh, leppisime kokku kahekümne ühes kompromissmuudatusettepanekus. aga meil oli ka väga vähe aega selle raporti jaoks, me tegime seda tööd Strasbourgi äh, nädalal ja mõned kolleegid soovisid täiendavat aega ähm, sisesteks aruteludeks äh, ja seetõttu ma tänan sekretariaati selle eest, et nad olid äh, nõus asjade sellise korraldusega ja kommenteeriksin omalt poolt kahte asja. arutelu oli pikk ja ma arvan, et see ühine töö rikastas seda teksti, võimaldas meil süvitsi analüüsida selle teema kõiki keerukaid aspekte. tahaksin tõstatada ühte väga spetsiifilist asja. algusest peale on äh, selle teema vastu äh, tundnud erilist huvi ja kohati isegi survet avaldanud teatavad meediaorganisatsioonid. näiteks Sputnik tundis erilist huvi meie töö vastu, tõstatati äh, mõningaid teemasid, mis puudutavad kogu Euroopat, mis puudutasid strateegilist kommunikatsiooni. ja me juba, juba pikka aega oleme kuulnud ja ise korraldanud, korranud seda ähm, et äh, hoolimata Euroopa julgeolekustrateegiast ähvardavad meilt ohud nii idast, eriti pärast seda, kui Venemaa ründas Ukrainat ja annekteeris Krimmi, kui ka idast seoses äh, vägivaldsete islamiorganisatsioonide esiletõusuga, eelkõige Daeshiga. ükskõik, kas äh, see meeldib meile või mitte, me peame mõlema ohuga samaaegselt äh, tegelema ja me tunnistame nüüd, et tihti me teame, et ähm, et äh, need ohud on erineva loomuga, üks, ühelt poolt on tegemist riigiga, teiselt poolt kindlasti ei, ei ole tegemist riigiga, kes aga samas kasutab erinevaid vahendeid, aga strateegilise kommunikatsiooni puhul me oleme võimelised tuvastama tegevusi, mis pärinevad mõlemast äh, suunast ja selle raporti, selles raportis, teades, et me peame üles näitama val-, va-, vastupidavust, võitlema nende argumentidega, millega mm, tuleb välja Venemaa, mis oli väga solvunud, et selliseid asju selles raportis ühiselt käsitleti, aga me peame siiski üles näitama vastupidavust sellisele suhtumisele me peame näitama, et me oleme võimelised kõigi probleemidega üheaegselt tegelema, et me teame, tunnistame ja üritame võidelda nende mõlema asjaga, hoolimata nende erinevast iseloomust ja ma tahaksin tänada kolleege, sellepärast et minu arvates olime võimelised sellega hakkama saama oma väga pikkades aruteludes, kus me tõesti käsitlesime väga keerukaid ja olulisi teemasid. isegi selle raporti kallal töötades me põrkusime strateegilise kommunikatsiooni väga aktiivse tegutsemisega. tõesti, nii piitsa kui präänikuga ning äh, ma arvan, et on vaja rääkida sellest teemast, äh, on vaja ka hääletada, on vaja hinnata meie võimekust. eile ähm, näitasin äh, lätlaste väga huvitavat filmi strateegilisest kommunikatsioonist Varssavis. see toimus Euroopa Parlamendi informatsioonibüroos ja selle vastu oli väga suur huvi. erinevad äh, organisatsioonide poolt ja ka internetitrollid ründasid seda üritust. eile pakuti mulle Russia Today kanalil äh, parimal saateajal intervjuud. see oli ähm, nii-öelda präänik. ma loomulikult äh, pigem ei kasutaks <laughs> selliseid präänikuid, aga strateegilise kommunikatsiooni poolt, äh, poolt lähtuv oht ei ole väiksem. see on äärmiselt ohtlik, hirmutav ja kahjuks äh, on see meie noortele väga äh, ligitõmbav. ja paljud neist siis lähevad lõunasse äh, islami, liituvad islamiorganisatsioonidega ja võitlevad seal, üritades äh, mingisuguseid äh, seiklusi läbi elada. me peame leidma vahendeid äh, ja olema ühtsed selleks, et võidelda mõlema sellise probleemiga. ma palun, et äh, kolleegid jätkaksid tööd äh, selle teemaga samasuguse suurepärase suhtumisega, ma tahaksin tänada kõiki variraportööre ilma igasuguste eranditeta, nad olid suurepärased, teiega koos töötamine oli väga inspireeriv mulle öeldi, et üks fraktsioonidest, kuue, sooviks oma vähemuse arvamuse esitada. nii et äh, nende töö kompromissides ei kajastu, aitäh. aitäh, nüüd äh, variraportöörid ja kõigepealt härra Ungreanu. aitäh, härra esimees äh, suur tänu raportöörile, olen temaga nõus. me ei räägi siin praegu ISISe ja Venemaa eemaletõukamisest, me räägime siin propagandast. ja tegelikult võib seda lühidalt öelda nii, et siin on üks propaganda ja kaks erinevat osapoolt ja nendeks poolteks on siis ISIS ja Venemaa. ma olen käinud kolmel variraportööride kohtumisel, koostöö on olnud hea ja see raport teenib oma eesmärki. ma tean, et Euroopa Liidu vastane propaganda on kompleksne ja emotsionaalne, aga ma saan aru, miks fraktsioonidel on rohkem aega vaja, et sellega tegeleda. kuid selle kõrval oleme me kõik nõus sellega, et Euroopa vastane propaganda raport on väga tähtis, sest äh, meid rünnatakse ja seda teevad nii riigid kui ka mitteriiklikud organisatsioonid ja sellepärast olen ma veendunud, et pärast suvepuhkust leiame me ühise aluse ja et meil toimuvad uued kohtumised ähm, ja et me saame siis selle raporti äh, lõpuni kirjutada. see komisjon on tegelenud ja hääletanud ja see parlament on ka hääletanud juba resolutsioonide üle, kus räägitakse propagandast, nii et äh, korralik raport võitlemaks propaganda vastu oleks järgmine loogiline samm, aitäh! jaa, vielen dank. härra Kaaler, aitäh. järgmisena Eugen Freund, palun. aitäh, Michal. How shall I put it, an interesting aitäh, minu jaoks oli tegemist äh, huvitava kogemusega, esimest korda oli mul võimalik olla variraportöör ja sain kohe enda kõrvale sellise jõulise naisterahva Margaret Thatcheri alias äh, äh, proua Fatiga ja, ja seda küsimuses äh,, mida ei ole lihtne läbi vaadata. meie koostöö oli nii tasakaalukas kui võimalik ja suur tänu selle suurepärase koostöö eest. aga siin on ikka veel mõned küsimused, mille puhul me ei jõudnud äh, päris kokkuleppele. esimene küsimus ja see on küsimus, millega mul on ikka veel probleeme. ISISe ja Venemaa propaganda ühte raportisse panek. ütlesin seda kohe algusest peale, sest see, mida me kavatseme teha, aga me ei ole seda veel teinud, sest raport ei ole veel avalikustatud. aga praegusel hetkel me tõstame islamiriigi Venemaaga samale tasemele. ja seda tehes teeme me midagi, mida me oleme alati tahtnud vältida. nimelt, et äh, Euroopa poliitikat on olnud ju siiamaani selline, et me ei vaata islamiriiki kui riigisarnast institutsiooni. ma näen, et te, proua Fatiga, raputate siin pead, aga ma ei saa aru, kuidas me seda küsimust saaksime lahendada. nii et meie mõlema argumentidega oleks arvestatud. veel paar asja ma arvan, et on tähtis defineerida propagandat nii, et me kõik saaksime täpselt aru, mida me selle all mõtleme. meil tuleb ka aru saada, et Euroopa Liidus saadakse propagandast erinevalt aru ja ka sellest, kuidas propaganda mõjutab erinevate liikmesriikide kodanikke. ma arvan, et me peame tegema ka vahet halva propaganda ja hea informatsiooni vahel. mina usun, et meil tuleb välja selgitada kuidas selline propaganda inimesi mõjutab. Te enne just oma avalduses mainisite, et Sputnik on olnud äh, huvitatud äh, ka sellest eilsest äh, filmist või kas see ei olnud see film, aga põhimõtteliselt on nad olnud huvitatud meie aruteludest siin Nad on nende vastu huvi üles näidanud ja ma ei saa aru, kust see välja tuleb, sest teie võib-olla teate, mida Sputnik teeb, sest nad käivad, sest te käite nende kodulehel. aga kui paljud teised äh, seal käivad, ma ei eitagi seda, et nad võib-olla teevad seda aga ma lihtsalt palun mõelda selle peale, et, et kes pöörab tähelepanu nende veebilehele. ma ei ütle, et mitte keegi, aga me ei tea. me ei tea, kui tähtis on see infokanal, sest me ei ole seda uurinud. me ei ole ka mingit äh, uuringut korraldanud äh,, et meil on tulemuses, et äh, issand jumal, kümme miljonit äh, Poola kodanikku loeb igal, iga päev Sputniku kodulehte ma tahaksin seda siiski teada saada, enne kui me selle siia sisse kirjutame. siis praegu on viimane nädal enne suvepuhkust ja me peaksime eh, juba esimesel päeval pärast suvepuhkust kohe selle küsimusega edasi tegelema. aga siin on ikka veel küsimusi, mille puhul on tegelikult võimalik äh, siiski neid küsimusi paar päeva edasi lükata, sest me ei saa neid küsimusi äh, lahendada tänasest kuni kahekümne kaheksanda, kahekümne üheksanda augustini. nii et meil on vaja natukene rohkem aega, et selle üle järele mõelda. jaa äh,, kolleeg Astrev kolleeg Austrevitšis, palun järgmisena. <clears throat> aitäh, härra esimees. tuleb tunnistada, et koostöö oli suurepärane ja huvitav ja samal ajal probleemid olid suured. see küsimus ise on üpris värske me võime tõesti küberjulgeoleku, energiajulgeoleku kontseptsioonid paika panna, mitte keegi ei sea neid enam kahtluse alla. aga meie hulgas on palju neid, kes ei usu, et informatsioonijulgeolek või siis ka sõltumatu kontrollitud informatsioon on ka teatud mõttes julgeoleku osa suur tänu Annale selle algatusraporti eest, see tuleb väga õigel ajal. me alustasime arutelusid, äh, olime teatud küsimustel nõus, teistel mitte, aga lõpuks on see raport nüüd valminud ja ei ole mitte mingit põhjust lükata edasi või eitada propagandat äh, kui lääne väärtuste probleemi muidugi ei ole tore näha, et see kõik meie ümber toimub. tegelikult äh, propaganda on äh, ebademokraatlik, autoritaarse, allasuruva äh, dik-, diktatuuri või ka siis terroristlike organisatsioonide vahend selleks, et jõuda oma publikuni. meie riikides on avalik-õiguslikud ringhäälingud ja nad on täiesti unustanud, mida see tähendab, et meil on riigi omanduses raadio- ja telekanalid. ja meil on siin ümbruses riike, mille puhul on see kõik seadusega paika pandud. ja sellepärast me ei saa lubada seda, et riigikanaleid kontrollivad äh, riigijuhid ja et nendel kanalitel on siiski teatud huvi äh, levitada propagandat ja mitte informatsiooni, vaid seda, mis, või siis äh, neil on huvi levitada valet informatsiooni. nüüd riigid või mitteriiklikud partnerid, äh, seal ei ole mitte mingit vahet, kaasaegse tehnoloogiaga on väga lihtne jõuda paljude inimesteni see on kõigest rahastuse küsimus. ja kui vaadata neid ebademokraatlikke riike ja terroriorganisatsioone, mis asuvad teatud piirkondades, siis nemad pööravad väga palju tähelepanu propagandale. tegemist on hübriidsõjaga. ja see informatsioon on nagu viitsütikuga pomm. iial ei tea, millal ta lõhkeb siin ähm, tegeletakse ajupesuga, manipuleeritakse inimeste mõtlemisega ja luuakse tõesti hea kasvulava valedeks otsusteks või valedeks tõlgendusteks. me kõik tarbime informatsiooni. mitte keegi planeedil Maa ei tarbi informatsiooni ähm, kellel on aga juurdepääs propagandale, sellel on võimalik jõuda inimeste mõtlemiseni. ma võin teile vägagi selgelt öelda, et me ei tahtnud Euroopa propagandavolinikku äh, luua või kuidagi Euroopa Liidu tasandil sekkuda. kohe algusest peale lükkasime me selle mõtte kõrvale. aga lihtsalt eirata propagandariski on ka väga ohtlik ja sellepärast me töötasime tõesti palehigis kompromisside nimel. see tekst võib olla natuke teistsugune, kui me hakkame hääletama, sest äh, korrigeerijad kindlasti äh, parandavad ja lühendavad seda, sest me oleme siin ennast korranud, aga sisu on hea, piisavalt hea selleks, et selle üle arutelusid pidada ja meil on vaja rohkem toetada sõltumatut eelarvamuste vaba ajakirjandust nii Euroopas kui ka Euroopa naabruses. see on ju see, millel Euroopa Liidu väärtused põhinevad. ja sellepärast äh, see enesekontroll on väga tähtis. me ei peaks siin olema nagu mingi suur vend, big brother, mis hakkab meediat kontrollima. ja sellepärast me tegimegi selle ettepaneku et meil oleks ähm, direktiiv, äh, mida siis võib-olla tuleb ka muuta ja meil on vaja ka lega-, äh, meil on ka vaja õiguslikke meetmeid, mitte ideoloogilisi meetmeid. selleks, et saada seda infot, mis oleks objektiivne, vaba ja võrreldav. Varssavi tippkohtumine just lõppes ma arvan, et rohkem tehakse koostööd äh, lääne institutsioonide vahel, mis siis vastutavad ka meie ühiskonna julgeoleku eest. ja sellepärast on mul väga hea meel, et NATO tippkeskus luuakse Lätis. Euroopa Liidu puhult on meil Stratcom, mis on tõesti kõige kõrgem ekspertiisirühm, mis äh, saab tõesti teatud äh, propagandat identifitseerida, mis võib siis läbi minna ka meediakanalitesse. kaks sõltumatut ajakirjanikku, Jessica Aaro töötab üles Soome avalik-õiguslikus ringhäälingus ja Marike Aanden on siis Saksa ajakirjanik CDF-ist Need kaks ilusat, vaprat, äh, professionaalset, sõltumatut äh, ajakirjanikku sattusid ähvarduste alandamise ohvriks. Neid kujutati kui selle planeedi kõige hullemaid inimesi. kui sa kuulad neid inimesi, siis ainult äh, pimedad ja kurdid ei saanud aru, mis toimub. meil on väga selge sõnum, niikaua kui me ei kuula, niikaua kui me eitame see vaenulik lääne ühiskonna vastu suunatud äh, propaganda muudab meid äh, nõrgemaks. me ei tohi oma ühiskonda jätta niimoodi propaganda meelevalda ja mitte reageerida täna õhtul toimub väga huvitav üritus siinsamas Euroopa Parlamendis. näidatakse Magnitski juhtumist filmi. see on jällegi järgmine katse mustata Sergei Magnitski mainet ja minu arvates on see jällegi üks katse levitada propagandat ja valet informatsiooni. Need, kes on selle filmi taga, neil on ka omad eesmärgid Nad soovivad Sergei Magnitski äh, mälestust ja mainet teha selliseks, et me ei peaks sellest enam hoolima. kui meie eitame propagandat, äh, siis vaadakem seda tõesti nii, et keegi lihtsalt tahab meile midagi näidata, aga mina kindlasti sellele üritusele ei lähe ja aitäh Annele selle algatusraporti eest. Rebecca Harms. aitäh ja Rebecca Harms, palun järgmisena um,. First of all also I would like uh... kõigepealt uh, suur tänu kolleeg Fotigale, sest uh, kõik saavad aru, et me esindame siin demokraatiat Euroopa Liidu tasandil ja meie oleme alati meediavabadust, meedia äh, mitmekülgsust äh, kaitsnud ja meie jaoks ei ole lihtne näha neid probleeme, mis tekivad eriti just hästi organiseeritud äh, propaganda puhul, mis tuleb me, ühest meie naaberriigist. ei ole mitte mingit mõtet eitada, et äh, Venemaa on äh, selle agressiivse ründava propaganda taga, mis on suunatud siis Euroopa Liidu vastu üks põhilisi mõtteid äh, minu fraktsiooni jaoks aruteludel ja ka kolleegide jaoks oli see, et me ei tohi ära unustada tasakaalu. ühelt poolt tuleb meediavabadust kaitsta, meedia mitmekesisust ja teiselt poolt tuleb kaitsta ka meie huvisid selles uues vastandseisus, mis tuleneb propagandast härra Freund, enne kui ma lähen üksikasjadesse. ma arvan, et te ei kirjeldanud olukorda õigesti, et äh, me siin islamiriigi ja Venemaa paneme ühele pulgale. mitte keegi ei vaata islamiriiki äh, kui äh, sarnast, sarnast organisatsiooni või riiki nagu Venemaa aga need käitumismustrid ja meetmed, mida nad kasutavad, eriti just digitaalmaailma kaudu, need äh, mustrid ja meetmed on sarnased ja just sellepärast me arutasime ikka ja jälle seda, kuidas äh, äh, selle kahe osapoolega käituda, aga kui teie leiate, et me paneme nad ühele pulgale, siis me võime selle sõnastuse uuesti üle vaadata. aga ma ei usu, et keegi variraportööride hulgast või ka raportöör soovis Vene Föderatsiooni panna samale pulgale islamiriigiga. me peaksime võib-olla tõesti selle veel tähelepanelikult üle vaatama, võib-olla siin on valesti mõistmisega tegu ma arvan, et on tähtis, et me oma raportiga toetaks äh, Stratkomi peadirektori raadi loomist, ma arvan, et see on hea. ja teiselt poolt see väike osakond, mis proua Mogheriniga siis äh, seda tööd teeb, ei pruugi ka kõikide probleemidega saada tegeleda. ja meil tuleb nendes aruteludes ka suurendada mõistmist äh, Stratkomi peadirektoraadi eesmärkide kohta, kui palju on kaasatud liikmesriigid ja kuidas me peaksime iseenda võimekust parandama selleks, et me saaksime ühiskonda tugevdama, tugevdada vastamaks nendele äh, valest informatsioonist tulevatele probleemidele. ma arvan, et äh, propagandastrateegia puhul edu põhinebki neil selles, et nad seda valeinformatsiooni levitavad. vahel on tegemist valega, vahel lihtsalt äh, õhutatakse ebakindlust, vahel antakse valesid kinnitusi nii et kuidas tõmmata nüüd see joon informatsiooni vahele ja arvamuse vabaduse vahele ning selle vahele, mis meie jaoks on süstemaatiline valeinformatsiooni levitamine, eriti just Venemaa kontekstis või äh, nende inimeste poolt, kes Russia Today äh, jaoks äh, töötavad või siis ka need, kes on Sputniku palgal. kolleegid, kes kõhklevad selles, kas on probleeme propagandaga või mitte, nendelt tahan teada. mida teie arvate? näiteks Venemaa mõnes linnas, kus on probleeme, sest kodanikud ei ole rahul Moskva poliitiliste otsustega. mis te arvate, mis selles linnas juhtuks, kui mõni Saksa või Euroopa pressiagentuur läheks sinna kohale ja pakuks äh, neljakümnele ajakirjanikule äh, tööd selleks, et nad võitleks selle vastu, mida Moskva ütleb või teeb. kas seda oleks võimalik teha Venemaal? me oleme tõesti väga avatud ja mulle meeldib see Euroopa avatus. me oleme väga avatud äh, meediategevusele. ma ei tea, kas need on kuulujutud, kas see on valeinformatsioon, aga ma kuulsin täna, et Sputnik pakub neljakümnele ajakirjanikule Edinburgh'is tööd. kui see on tõsi, siis ma olen veendunud, et ma tean ka, miks nad seda teevad. seda on arvatavasti vaja selleks, et äh, meediavabaduse olukord on äh, Šotimaal parem, eriti pärast brittide lahkumist. Äh, arvatavasti piisavalt meediavabadust seal ei ole, vaid miks nad teevad seda? miks nad nii palju raha pumpavad nendesse kanalitesse ja töötavad igal pool Euroopa Liidus? kui vaadata, mida nad teevad äh, ja milliseid saateid nad Venemaal teevad, siis on näha, et lõhed on väga suured. ja nende arutelude kokkuvõtteks oli see, et me mitte kunagi ei hakka toetama propaganda vastast võitlust sellega, et me loome oma propaganda, aga Euroopa Komisjon ja valitsused peavad tõesti seda olukorda tõsiselt võtma. Nad peavad toetama meie ühiskonda selleks, et oleks võimalik äh, toetada ka sõltumatuid ajakirjanikke ja jälgida täpselt, mis toimub. me ei ole nende aruteludega lõpule jõudnud. ma arvan, et me tegelikult Äh, näeme siin neid probleeme, mis meil oli ka variraportööride kohtumisel, me oleme alles selle protsessi alguses ja arvatavasti tuleb rohkem raporteid ja arutelusid ka selle küsimuse üle. aitäh! suur tänu! järgmisena Jaromir Štetina, palun! aitäh mulle sõna andmast! proua Fatiga kontseptsioon, kava kaasata mõlemad. ohuallikad on minu arvates väga hea. Venemaa ühelt poolt ja siis äh, fundamentalistlikud islami jõud teiselt poolt aga ma tahaksin siiski tuua selle kahe ohu puhul välja nende kõige suurema erinevuse. eriti kui me räägime infosõjast. islamiriik ja enne teda Taliban ja ka teised islamistlikud jõud kasutavad infosõda palju vähem kui Vene Föderatsioon. ja teiselt poolt ja eriti just eriti lühema aja jooksul. vaadake aga nüüd Vene infosõda, äh, mis on suunatud ju põhiliselt Euroopa Liidule, siis me näeme, et see on nüüdseks juba sada aastat kestnud, järgmisel aastal saab sada aastat täis äh, suurest äh, oktoobrirevolutsioonist Venemaal ja see revolutsioon tõi ju tegelikult kaasa informatsioonisõja ja hiljem Molotov-Ribbentropi pakti ja ka Tšetšeenia sõja. tegemist on juhtumitega, mille puhul Venemaa on ilmselgelt valeinformatsiooni levitanud. kes seda tegi siis? tegemist on väga targa meetodiga Venemaa luureteenistused töötasid selle juba aastaid tagasi välja, KGB varem, nüüd siis FSB. see on, FSB on ju kõigest KGB käepikendus, peakorter on samas kohas Ljubljankal äh, Moskvas nad kasutavad samu meetodeid nagu KGB, nemad on valeinformatsiooni maailmameistrid ja valedest on saanud äh, Venemaa poliitika, ametliku poliitika osa ja häbi ei tunta. isegi kõrged ameti, ametnikud ei tunne häbi ja sellepärast see raport peaks välja tooma selle, et valeinformatsiooni oht Venemaalt on palju suurem kui ähm, islamiriigi poolt. ISISe puhul on olukord teistmoodi, nemad äh, ähvardavad meid selle jubeda äh, vägivallaga, sõjaga. Nad äh, ähvardavad, et äh, tulevad sajad tuhanded pagulased äh, Euroopasse ja need nõrgestavad meie ühtehoidmist, aga mis puudutab valeinformatsiooni, siis esirinnas on Venemaa ja on seda juba pikka aega olnud. ja sellepärast ma tahaksin välja tuua siin kompromissettepaneku kuusteist, Äh, Stratkomi juht Rapotman ja mina natukene aega tagasi arutasime neid asju ja me rääkisime ka sellest, et Euroopa Liidu jõupingutusi ei ole siiamaani piisavalt äh, rahastatud võitluses Vene propaganda vastu siis. ja ta ütles, et äh, me ei saa Venemaa propaganda vastu praegu võidelda. meil on tuhandeid dollareid ja meil ei ole mitte midagi ja sellepärast on mul väga hea meel, et kompromissettepanekus kuusteist mainime me eraldi eelarverea loomise vajadust. ja siis sellelt eelarverealt saaks Stratcom või mõni teine üksus raha, et lõpuks on Euroopa Liit üles ärganud ja öelnud, et meil on nüüd siin raha, millega võidelda propaganda vastu aitäh! kolleeg Jurek, palun järgmisena. suur tänu! ma olen veendunud, et see raport on väga tähtis, see raport ei äh, kaitse mitte ainult meie välishuvisid, äh, meie julgeolekut, vaid see on tähtis ka meie riikide moraali üleval hoidmisel. ma tahaksin välja tuua selle, mis on kompromissettepanekus kümme, aga enne seda veel üks märkus. postkommunistlik ajastu. nimelt postkommunistlikul ajastul üritatakse sisse viia kahte erinevat struktuuri ja nad ei ole võrdsed. ühelt poolt äh, võimul olijatest on saanud eliit ja tihti sellel eliidil on monopol, võimumonopol, näiteks äh, Venemaal on niimoodi. ja teiselt poolt soovitakse avalikkust välja juurida, kodanikke välja juurida, nad ei tohiks oma kultuuri mõista, rahvusvahelist poliitikat mitte mõista ja nad ei peaks oskama head halvast eritada. sellepärast ongi meil siin need Venemaa propagandarünnakud ja sellepärast äh, Venemaa räägib kogu aeg agressiivsest äh, läänemaailmast. seda müüti muudkui toidetakse ja öeldakse, et äh, Venemaa, vabandust, et lääneriigid muudkui kasvavad ja soovivad Venemaad rünnata kompromissettepanekus kümme tuuaksegi välja see, et see väljajuurimise protsess käib, oma kultuuriidentiteedi unustamise protsess käib. seepärast tuleb meil kultuuri toetada selleks, et inimesed leiaksid uuesti tee oma kultuuri ja juurte juurde. ja tähtis on, et me seda kompromissettepanekut vaatame ka koos äh, härra Kovatševi muudatusettepanekuga, kus on konkreetsed nõudmised kirjas, et et me peame ajaloolises mälus kindlasti säilitama ka kommu-, kommunistlikud kuriteod. sest see, seda soovib eh, propaganda unustada. peale selle tuleb meil mõelda ka selle peale, et Venemaa võimueliit tuleneb äh, nõukogulikest äh, kultuurist ja nad äh, põhjendavad oma võimu legitiimsust sellega, et kodanikele meenutatakse kogu aeg, et see vana tugev Nõukogude võim ehitatakse uuesti üles. me peame seda endale teadvustama, et see Nõukogude mälu solvamise hirm on ka meie hulgas palju suurem, kui me arvame. ja me peaksime selle oma dokumentides ka välja tooma. Nõukogude Liit oli agressiivne jõud, alustas sõdasid, ründas teisi riike ja viiskümmend aastat ei olnud äh, äh, paljudel meist võimalik Euroopa tasandil seepärast koostööd teha. ma arvan, et ka Venemaa avalikkus peaks selle kohta infot saama. me räägime väga palju Venemaast ja see on kõik väga hea, aga kahju on tegelikult just Venemaa pärast sellest, et me räägime nii vähe Nõukogude Liinu, Liidust ma arvan, et meil on võimalik muudatusettepanekutega parandada veel seda niigi head raportit ja suur tänu koostöö eest! Um, last... suur tänu ja lõpuks härra Vaigel. aitäh, see on delikaatne teema. me peame väga tähele äh,, äh, mm, tähelepanelikud olema, kui me seda teemat arutame, sest see mõjutab teavet kõige laiemas mõttes. siin on tegemist strateegilise eksiteele juhtimisega. see on ka osa Euroopa välis- ja julgeolekupoliitikast ja sellepärast ma olen arvamusel, et äh, selle dokumendi puhul on äh, aluseks olnud lähenemine vale ja selle põhjus on järgmine. on palju emotsionaalseid põhjuseid, me tajume olukorda Euroopa Liidus erinevalt ja Euroopa Liidu naabruses tajume olukorda erinevalt ja ma arvan, et äh, me ei saa siin äh, samastada Venemaad äh, IS-ega, siin on tegemist tõesti tõsise ohuga. ja me peame oma erimeelsusi lahendama poliitika ja diplomaatia abil ja me peame ka tõestama, et me saame, suudame vastu astuda sellisele äh, Ähm, propagandale, aga Daeshiga ei ole see kuidagi seotud. ma arvan, et sellised äh, paralleelid Venemaa ja Daeshi vahel ei ole siin asjakohased. ja seetõttu me peame rohkem aega võtma selle raporti jaoks, äh, tõesti tõsiselt järele mõtlema selle üle, et kas me samal ajal ei peaks arutama infostrateegiat ja infotehnoloogia võimalusi, sest sellise infostrateegiaga saaksime vastu astuda propagandale, mida kasutavad terroriorganisatsioonid, sest nad kasutavad tehnoloogiat ja nad on väga osavad selles. ja läänes arenenud demokraatlikes äh, riikides me ei ole sellist äh, mehhanismi välja töötanud. kui meile on oluline see, et äh, me välistaks valeinfo oma poliitikast ja kui me tahame välistada sellise väärinformatsiooni mõju oma poliitikale, siis on oluline ka rääkida sellest, mis toimub siin. mida teeb äh, Ühendkuningriigi iseseisvuspartei, et äh, nad suutsid saavutada äh, enamuse Brexiti referendumil tegemist oli väärteabega, miks Tony Blair neil päevil on vähem enesekindel kui tavaliselt? ta ütles, et tal on väga kahju, et ta langetas otsuse äh, pommitada Iraaki, sellepärast et äh, ta tegi selle otsuse valeinformatsiooni alusel. ja täna maksame me hinda selle pommitamise ja selle toonase otsuse eest. meil ei oleks täna Euroopas äh, pagulasi, kui Iraak ei oleks kokku kukkunud, kui äh, ei oleks olnud neid sündmusi Liibüas, nii et palun ärge nüüd arvake, et äh, ma äh, võrdlen siin äh, neid meie demokraatlikus riigis aset leidnud väärinfo juhtumeid totalitaarsest riigist pärit väärinfoga, aga väärinfo jääb väärinfoks ja me peame tegelema väärinfo tagajärgedega. ma arvan, et me peame peaks seda aega nüüd kasutama selleks, et et me korralikult äh, analüüsiks äh, Venemaalt pärit väärinfot ja ma arvan, et äh, kõigis lääneriikides on piisavalt põhjust olla enesekindlad, kui meid pommitatakse Venemaalt pärineva teabega. ma vahel vaatan Russia Today'd ja ma arvan, et meile kõigile on selge see, et tegemist on süstemaatilise manipulatsiooni tootega. aga see loomulikult ei vii mind kuidagi eksiteele, ma lihtsalt naeran selle üle. ma äh, suuda, lihtsalt naeran sellise manipuleerimise naiivsuse üle. Euroopa Liidu imidž ei ole praegu eriti hea ja üks peamistest ülesannetest nende puhul, kes tegelevad Euroopa Liidu kohta käiva teabe ja Euroopa Liidu kuvandiga, on see, et vaja on kodus silmad lahti teha ja Euroopa Liidus endas ei tohi rääkida eksitavalt äh, halba Euroopa Liidust, sest äh, kõigis liikmesriikides on muutunud harjumuseks äh, süüdistada Euroopa Liitu kõigi vigade eest, mis liikmesriikides on tehtud. ma olen kutsunud riikide saadikuid üles lõpp, äh, mitte enam rääkima sellest, et Euroopa Liit äh, peaks muutuma vähem korrumpeerunuks. ma ei ole korrumpeerunud, ma ei tea, miks mul peaksid olema äh, siin süümepiinad Euroopa Liidu olukorra pärast. ja ma ei arva, et me peaksime end propaganda vastu kaitsma äh, vastupropagandaga. see propaganda tuleb ju riigist, kus on suuri probleeme meediavabadusega. ma mõistan ja tahaksin väga rõhutada seda, et Euroopas on erinev tundlikkus ähm, meie suhete osas Venemaaga ja seetõttu me peame üksteisest väga tole-, üksteisega väga tolerantselt sellest rääkima. Weigel suur aitäh teile, härra Vaigel. ja kuigi mina olen erapoolik, nagu te teate, pean ma ikkagi küsima teilt, proua Fatiga, täiesti erapooletult, et te võtaksite selle teema kokku ja siis läheme järgmise teema juurde. suur tänu. Äh, ma tahan loomulikult tänada kõiki, kes debatis osalesid selles põnevas keskustelus siin, rääkides nendest erinevatest muredest. meie mõttevahetus näitab seda, et me peame tegelema väga keerukate küsimustega ja vaatamata Äh, ohtude suurusele ja seda, et äh, mitteriiklikud äh, osapooled on kaasatud, ma räägin Daeshis, ja peame ikkagi keskenduma Venemaale, sest äh, riigid võivad nii palju segavaid kontseptsioone luua ja sellist ähm, segadust tekitavat informatsiooni külvata, mis häirib meie igapäevaelu. isegi kui ma töötasin selle raporti kallal, oli tunda äh, Venemaa mõju igapäevameediale ja isegi täiesti äh, lugupeetud meediakanalites oli aru saada, et Vene propaganda mõjutab meid, tahame seda või mitte. härra Front rääkis Sputnikust peale seda, kui mina seda mainisin. ja kahtlesite, kas Sputnikul üldse on äh, mingi mõju kindlasti see on ehm, piiratud mm, mõjuga kannal, ehm, kuid ta on mitmes riigis kohal ja ta on Poolas ka ja kahjuks mul on halvad uudised teile, ta mõjutab nii Poolat kui ka Austriat. mitte sellepärast, et ta nii võimas on iseenesest, vaid eh, Stratcom East on väga hästi eh, selle välja selgitanud Stratcom allub EAS-ile ja nad on tõendanud seda, et sedasorti meedia äh, pakub teistele kanalitele äh, nii-öelda allikainformatsiooni ja seetõttu on ähm, soov kvaliteetajakirjanduse järele siiski väga tähtis. me kõik soovime kvaliteetset ajakirjandust ja loodetavasti äh, Stratkomi peadirektoraat jätkab oma tööd äh, ja saab ka nagu eeskujuks meile meie nõuetes kvaliteetajakirjanduse järele, arvestades ka seda, kuidas me oleme ohustatud, puudutatud äh, segadust tekitavast meediast. ma räägin ka sellest, et isegi meie fraktsiooni koosolekutest äh, läks informatsioon Sputnikusse lihtsalt ühe meie fraktsiooni eksperdi kaudu ja see äh, informatsioon läks kohe laiali, ilma küll nimesid mainimata, aga siiski. sellist informatsiooni manipuleeritakse, tegemist on võrgustikuga, mitte nii, et, äh, et on üks allikas ja kõik ei. Sputnikul iseendal ei ole miljonit miljonitesse ulatuvat publikut, aga ta pakub uudiseid teistele kanalitele, seega jõuab miljoniteni. järgmiste koosolekute kalender on sekretäriaadis olemas nüüd ja ma palun, et te Afetis võtaksite selle raporti hääletamisele niipea kui võimalik. me oleme ju kokkuleppele jõudnud enamuses küsimustes, oleme ka teie ja proua Harmsi äh, nõuandeid ka kuulanud. võib-olla luge-, loete veel seda teksti ja vaatate, kus saab sõnastust täpsustada. see ei ole sugugi juhuslik, et me oleme siin äh, eristanud Venemaad ja mitteriiklikke ähm, osapooli. selge on see, et äh, mõlemaid kanaleid tuleb arvestada, neid tuleb käsitleda erinevalt äh, ja tuleb äh, tegeleda nende ohtudega, mis meid puudutavad ja mis jõuavad meieni mis tahes äh, punktidest ja, ja, ja mis tabavad meid äh, igast suunast ja, ja seetõttu on väga tähtis meie vastupanuvõime. kuulasin siin proua Harmsi sõnavõttu sellest, äh, mis Šotimaal on tehtud ja me oleme ju poliitikud. me võime ju teatud stsenaariume ka juba ennustada ette seega praegu on õige aeg näidata oma ühtsust ja tulla välja vastustega meie probleemidele. Euroopa Parlament äh, võiks sellise raporti vastu võtta ja, ja see võikski olla hea vastus niisugustele probleemidele, millest me kõnelesime. suur aitäh, proua Fatiga! ma tahaksin lisada lihtsalt selle, et Ahveti hääletus on ette nähtud kolmekümnendal, äh, kolmekümnendal augustil ja muidugi, kui see päev läänema hakkab, siis vaatame, kas, kas äh, saab sellel augustikuu viimasel teisipäeval tõesti hääletada või mitte. suur aitäh selle debati eest ja läheme järgmise teema juurde päevakorras selleks on väliskomisjoni tellitud uuringu Euroopa Liidu Arktikapoliitika piirkondlikust kontekstist tutvustamine. lubage mul nüüd tervitada siin härra Gerard Stangi. ta on Euroopa Liidu Julgeolekuuuringute Instituudi töötaja Pariisist ja ta on siis viinud läbi selle Euroopa Liidu Arktikapoliitika uuringu piirkondlikus kontekstis ja nüüd ma annan teile sõna, palun. Thank you very much uh.... suur aitäh. suur tänu, et te kutsute mu siia täna selleks, et tutvustada selle väikese uuringu tulemusi, nagu ütlesite, Euroopa Liidu Arktikapoliitika on siin uh, vaadeldud äh, pigem piirkondlikus kontekstis, me ei ole laiemat konteksti siin arvesse võtnud, aga ikkagi katsume peegeldada kõige olulisemaid punkte, mis on praeguses ajahetkes tähtsad. ja see uuring tuli välja veidi äh, hiljem, kui äh, komisjon avaldas oma teatise Arktika poliitika kohta selle aasta algul sellesama uuringu koopiad on siin mul kaasas ka, kõigest ma ei räägi seda, aga see, tahaksin lühidalt rääkida Arktikast, tahaksin Euroopa Liidu Arktikapoliitikast natuke rääkida ja siis tahaksin äh, rahvusvahelise mm, valitsemise äh, väljakutseid käsitleda, julgeolek, energia ja võib-olla pakkuda välja ka mm, siin mõned mõtted ning, ning teha kokkuvõte. viimase kümne aasta jooksul on äh, olnud paar põhiteemat, mis alati on esile kerkinud seoses Arktikaga, kliimamuutused on üks äh, oluline teema, äh, siis ähm, äh, kliimamuutused, mis mõjutavad regiooni elanikkonda ja üldse seda geograafilist piirkonda. teiseks ressursside puudus ja ressursside otsimine üle maailma on, on sellega tegeldud, see on globaalne trend ja, ja tohutu huvi on tekkinud Arktika vastu. Äh, tõesti, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal langesid äh, nafta hinnad, aga äh, enne seda siiski kerkisid ootused seoses Arktika nafta ja gaasiga väga kõrgele ja peab ütlema, et peale kahe tuhande neljateistkümnendat aastat võib-olla selle regiooni äh, na tähtsus nafta ja gaasi seisukohast on võib-olla langenud, äh, aga igal juhul äh, need on need kaks teemat, mis on suunanud Arktika debatti. Venemaa katab poolt Arktika piirkonnast ja, ja pool elanikkonnast, sealsest elanikkonnast mis tegelikult väheneb, on ka Venemaal, Põhja-Ameerikas, Kanadas on elanikkond enam-vähem äh, stabiilne. üks protsent Euroopa Liidu elanikkonnast on siis äh, see inimeste arv, mis, kes elavad selles piirkonnas äh, ja muidugi selle elanikkonna saatus on siiski küsitav just seoses kliimamuutustega ja me oleme käsitlenud ka kohaliku juhtimise ja, ja valitsemise teemat. Saami parlament on loodud, Kanadas luuakse Nunavuti territoriaalset omavalitsust, Gröönimaal on omavalitsus, nad on äh, muutunud järjest autonoomsemaks viimastel aastatel, seega niisugused Äh, Põhja kogukonnad on, on saanud äh, järjest rohkem sõnaõigust ja on muutunud järjest hääle, häälekamaks viimastel aastatel. Euroopa Liit, ähm, polaarriigid, Euroopa Liidu liikmesriigid, kõik kõik on neid küsimusi hakanud ühiselt arutama, see on midagi väga uudset, kakskümmend, kolmkümmend aastat tagasi ei rääkinud keegi Arktika äh, või, või polaarstrateegiast. et äh, isegi kui kõige, kui me arvestame kõige halvema kliimastsenaariumiga, äh, jääb see, see piirkond siiski oluliseks ja ega siis ähm, kõik, kõik, kõik ei ole nii, nii ohustatud selles piirkonnas, on ka teatud stabiilsus olemas ja jätkusuutlikkus. nüüd alates kahe tuhande kaheksandast aastast komisjon ja parlament hakkasid siis arutama Arktika küsimusi, on ellu viidud mitmeid projekte, on rahastatud mitmeid projekte, näha on, et äh, Euroopa Liidul on põhiprioriteedid jätkuvalt samaks jäänud selles regioonis ja need on äh, üldjoontes äh, kõikide Arktika liikmesriikide prioriteedid Rootsi, Soome, aga ka Kanada, USA, Island, Norra, Venemaa peavad neid samu teemasid prioriteetseteks. kliima, jätkusuutlik äh, areng, keskkond ja nii edasi. Need tulevad ikka järjest arutusele, Kanada ja USA juhtisid äh, polaarnõukogu viimastel aastatel jällegi. Äh, laiemas plaanis räägiti ikkagi koostööst ja see ei ole sugugi üllatav, sellepärast et Arktika on koostöö hea näide ja nüüd Euroopa Liidu rollist. arktilised liikmesriigid toetavad üldiselt seda, et Euroopa Liit on kaasatud polaarpoliitikasse ja mõned liikmesriikide strateegiad on seotud just geostrateegiliste küsimustega, siiani ei ole võib-olla komisjoni avaldustes kõige kesksem, tähtsamal kohal olnud, aga Neid tuleks arutada, parlamendis ka võib-olla ei ole neid arutatud. viimase kümne aasta jooksul Euroopa Liit, Euroopa Liidu institutsioonid, omavahelised suhted Euroopa Liidu sees on edasi arenenud ja Arktika poliitika on ikkagi veel lapsekingades, ütleme nii. aga teisest küljest on võimalus äh, seda poliitikat edasi arendada. nüüd kõige olulisem äh, äh, organisatsioon, kes juhib tegevust selles põhjapiirkonnas, on Arctic Council, Arktika Nõukogu, kuhu kuuluvad need põhja, põhjapiirkonna riigid ja vaatlejariigid. Euroopa Liit on taotlenud juba aastaid tagasi vaatleja staatust Arktika Nõukogus, aga ähm, Kanadaga tekkis teatud konflikt Äh, just seoses CO2 kauple- äh,, heitme kauplemisega ja äh, Euroopa Liit on jäetud ootele, on ka äh, Venemaa siin ootele jäänud ja mitmesugused teised probleemid mõjutavad ka selle, selle küsimuse lahendust. nüüd peab ütlema, et, et Ehm, arvatakse, et see piirkond on nagu ehm, ilma juhtimiseta üsna tühi ehm, regioon, aga tegelikult viimaste, kuni viimaste aastateni tõesti sellel piirkonnal ei olnud oma geo, geopoliitilist identiteeti, pigem hakkas välja kujunema pärast külma sõda. nagu ma ütlesin, nüüd on meil äh, Arktika Nõukogu ja siis, see on siis nüüd viis äh, selle piirkonna e-, riiki see on nii-öelda äh, mitteametlik grupp Arctic Five, siis on veel äh, sellised grupid, kuhu kuulub Euroopa Liit, äh, Arktika Nõukogu ja teised organisatsioonid, tehakse Islandi ja Norraga koostööd, et paljud nendest organisatsioonidest keskenduvad oma töös just keskkonnale ning arenguküsimustele. Need on nii-öelda mitmetasandilise juhtimise äh, probleemid, mille, millega tegeldakse äh, üsna sellised mittetähtsad võib-olla, sest tegemist on ikkagi mitteametliku koostöövormiga. Äh, Arctic Five küll tegeleb teatud määral julgeoleku küsimustega, aga pigem siiski muude teemadega. julgeoleku küsimused on siiski tähtsad. ja Euroopa Liidu jaoks on äh, julgeoleku seisukohast Arktika väga tähtis, see on loomulikult mõistetav Re. regioon on muutunud koostöö nä näiteks eeskujuks teistele piirkondadele maailmas ja võib-olla on sealt midagi õppida Äh, alati on ju vaja ettevaatlik olla, nagu ma juba märkisin, Venemaa on väga suur tegija selles piirkonnas. koostöömudelid regioonis on välja kujunenud äh, liikmesriikide suverääniteeti arvestades Kanada, USA, äh, Venemaa on võib-olla liidrid aga nad soovivad isegi, et äh, rohkem julgeolekugarantiisid pole vaja, nemad saavad ise kõik oma probleemid lahendatud. see äh, on selline üldine äh, suhtumine olnud siiani Arktika juhtimises. aga nüüd viimastel aastatel, kui te näete, kuidas Venemaa on edasi arendanud oma sõjaväelist võimekust, polaarpiirkonnas laiendanud oma võimekust just põhja suunas, siis äh, küsida, milline potentsiaal sellel, sellel, sellisel tegevusel on ja kuidas ta võib mõjutada äh, suhteid polaarpiirkonnas. Äh, Põhjanõukogus on kaheksa liiget. Euroopa Liit võiks ka üks liige olla, aga kas töö ka samamoodi võib jätkuda, siis siiani igal juhul vastust sellele ei ole suur osa Venemaa sõjalisest plaanist ehm, on seotud just selle, on Venemaa strateegiliste huvidega, nad on kõige suuremad, kõige mõjukamad tegijad, neil on kool, Koola poolsaarel oma sõjavägi. kui te vaatate seda kaarti, eh, polaarpiirkonna äh, kaarti, siis äh, mingisuguseid äh, äh, niisuguseid taktikalisi sihtmärke seal ei ole, see on pigem selline manööverdamisruum ja muidugi hiljuti annekteeris Venemaa Krimmi, siis võeti vastu sanktsioonid, kõik see on mõjutanud arenguid, rahvusvaheline mereorganisatsioon on välja töötanud polaarkoodeksi äh,, ja Venemaa ja Ameerika on põhjapiirkonnas väga tihedat koostööd teinud selleks, et majandusnõukogu äh, polaarpiirkonnas edendada, et äh, reguleerida kalastamist selles piirkonnas, aga viimase kahe aasta jooksul on suhted halvenenud. ma võib-olla Venemaast ja julgeolekust praegu äh, rohkem ei räägi aga oluline on keskkonna turvalisusest äh, rääkida, sellest, millised väljakutsed on äh, sealse elanikkonna ees. teatud asjaolude kokkulangemisel kus äh, või, või siiski, eh, tuleb siiski arvestada, et, et eh, võib-olla suhtumine ei ole eh, alati sarnane, tegemist on siiski suveräänsete riikidega, rahvusvaheline koostöö võib muutuda, stabiilne areng võib muutuda, et võib arvestada, et, et inimeste turvalisus, keskkonna turvalisus on juba üldise julgeolekuraamistikuga kaetud ja edasi milline võiks olla Euroopa Liidu roll julgeolekuküsimustes? Euroopa Liit on ise ka edasiarenev julgeolekutegur. oluline on tähtis ka vaadata, mis Euroopast lõunas ja idas toimib, toimub, mida liikmesriigid saavad ise teha, mida ei saa teha üksi, sest tegelikult olukord muutub väga kiiresti, erinevatel tasanditel käivad erinevad kõnelused praegu ja äh, Äh, Brüsselis, mujal teistes äh, pealinnades ka, aga samas peab ütlema, et äh, polaarpiirkond on praegu siiski rahumeelne, tuleb arvestada siiski ka teatud ohtudega ja olla ettevaatlik, sest alatiseks see nii ei pruugi jääda tahaksin kiirelt rääkida ka energiast siis teeksin kokkuvõtet. nüüd eh, energia ja Arktika eh, eh vaatamata sellele, et see eh, ressursside otsimise buum on nagu üle läinud, tuleb arvestada fossiilkütustega, eh, Venemaa ja Norra tarnivad Euroopa Liitu tohututes kogustes gaasi ja naftat, väga palju sellest tuleb just Venemaalt, Norra arendab oma võimekust just äh, maavardade suhtes edasi ja läheb järjest kaugemale põhja, nüüd äh, küsimus on selles, kas äh, mitte tarnida gaasi veeldatud kujul, mitte torujuhtmete kaudu maagaasisüsteemi tarnimise uus meetod veeldatud kujul tähendab seda, et, et äh, gaasi võib tarnida ükstaspuha kuhu maailmas, ei tähenda, et, et, et me peame edaspidi alati Venemaalt saama gaasi. Euroopa Liit loomulikult on jätkuvalt sõltuv äh, imporditud naftast ja gaasist, meie enda kodused varud äh, vähenevad polaarenergia allikad ei pea olema meie põhilahenduseks, äh, aga nad on osa meie energiaallikate kombinatsioonist, äh, mis võimaldab meil energiaallikaid mitmekesistada. et äh, seega meil on kaks olulist tarnijat selles piirkonnas ja see, sellest tuleb jätkuvalt rääkida roheline tehnoloogia, külmatehnoloogiad, igasugused te uued tehnoloogiad energiaallikate paremaks ärakasutamiseks on väga tähtsad, tuleb arutada seda, kuhu me oleme jõudnud tänaseks, mida me tahame saavutada tulevikus ja eriti rääkida äh, naftast ja gaasist. Norral ja Venemaal on äh, omad äh, julgeolekunõudmised aga meie omakorda tahame dekarboniseerida majandust, see on jällegi üks vaidlusküsimus. ja vaatame, kuidas need arengud lähevad, kas meie partnerid mõistavad meie vajadusi ja meie, meie nõudmisi, samuti peab arvestama maailma partneritega ja nüüd kokkuvõte tuleb mõelda sellele, et Euroopa Liit peaks keskenduma ikkagi äh, kõige olulisemale polaarpiirkonnas, äh, mis kõige olulisem on strateegiates? kõige olulisem on ikkagi inimeste vajadused, äh, kodanike vajadused, nende kodanik, kodanike vajadused, nii majanduslikud kui ka nii-öelda haldusvajadused selles piirkonnas Äh, sellel nimel tuleb ka äh, koostööd teha rahvusvaheliste partneritega, majandus, haridus, teadus, äh, kommunikatsioon on paljud, palju Arktika majandusest sõltub siiski just maavaradest, seega tuleks neid ressursse jätkusuutlikult kasutada, see on majanduse selgroog selles piirkonnas, kuid majandust tuleks mitmekesistada ja juhtimise seisukohast on Euroopa Liit olnud alati äh, positiivseks jõuks. Äh, tähtis on äh, kogukondlik omanditunne, mida tuleb edasi toetada selles piirkonnas, tähtis on konsulteerimine elanikkonnaga, parlamentidega konsulteerimine ja teine tähtis teema on keskkonnajuhtimine. ma tahaksin rääkida ühest endisest Kanada äh, ametnikust, kes ütles, et, et me, ega me ei ole mingisugune ulme, ulmeriik siin, et Euroopa Liit tahab kogu, kogu aeg muudkui kaitsta ja kaitsta seda polaarpiirkonda. noh, selle kohta võib öelda, et ähm, küsimus on, on vaidlusi tekitav ja seetõttu tuleb jätkata rahvusvaheliste aruteludega äh, ja teha nii, et me kuulaksime ära ka vastaspoole. et, et ja tuleb arvestada sellega ka, et, et dinosaurused on surnud, aga, aga väljasuremine võtab aega. nüüd isegi kui me tahaksime, et Arktika oleks rahumeelne, avatud ja roheline, tahame, peame me ikkagi mõtlema, et see, millist tööd selle nimel tuleb teha Mhm. ja tähtis on ka koostöö Euroopa Liidu institutsioonide ja liikmesriikide vahel. Arktika poliitika on üsna uus valdkond äh, ka ülejäänud maailmale, seega siin on palju võimalusi. aga algus oli hea, tänan. The... aitäh ja sellest, kuidas te hääldate sõna about, arvan ma, et et te olete kanadalane, nii et teie esimene tuleks hääldada Gerald, mitte Gerald. ja palun äh, nüüd äh, sõnavõtjatele teaveks, teadmiseks, et palun rääkige võimalikult lühidalt, sest me oleme tõesti ajakavast maha jäänud. proua Jaagonsaari, palun. aitäh selle kõikehõlmava äh, Äh, uurimuse tutvustuse eest. mõni aasta tagasi oli Hiina äh, Arktika teema, äh, suunal väga aktiivne, et nad koostasid ka raporti. Ähm, kuidas praegu olukord on, et Hiina on muidu igal pool aktiivne, aga kas nad on Arktikast nüüd nii-öelda lahkunud või mitte? ja mis puudutab nüüd seda Arktika poliitikat ähm, Euroopa Liidus, et ähm, vastavalt Henry Kissingeri kunagisele kuulavale, äh, kuulsale küsimusele, et mis on äh, komisjonis äh, selle inimese telefoninumber, kellega me võiksime Arktika küsimustes ühendust võtta ja veel üks küsimus. Venemaa kui ma õigesti aru sain, siis te rääkisite sellest, et Venemaa on Arktika poliitikas üsna konstruktiivne. Nad teevad koostööd Norraga, kes on NATO riik. mis on selle põhjuseks? aitäh ja proua Lösing, palun. aitäh, räägin saksa keelt ütleb proua Lösing. aitäh. aitäh selle kõikehõlmava tutvustuse eest ja äh, siin ruumis valitsevad juba ka üsnagi arktilised temperatuurid. nii et äh, tegemist on tõesti täieliku multimeediasündmusega siin. ja meil paluti lühidalt teha, seetõttu ma nüüd kõigist neist eh, keskkonnaprobleemidest Arktika ärakasutamisel üldse rääkima ei hakkagi. ma tahaksin lihtsalt täiendada seda, mida teie rääkisite äh, probleemidega, mis võiksid tekkida suurenevast äh, kaubalaevade liiklusest selles piirkonnas, mida praegu veel ei ole rääki-, millest praegu veel ei ole räägitud ja see võrdlus Moldaaviaga, mida te siin äh, tõite, ma tahaks öelda, et see ökoloogiline tasakaal Arktikas on väga habras ja seal on tõesti võimalik pöördumatuid kahjusid äh, tekitada, mille ulatusest me isegi aru ei saa, mis on niivõrd äh, keerukad ja mõjutavad äh, väga muid valdkondi. nii et seetõttu ma tervitan väga seda, et Teie uurimuses äh, on käsitletud äh, neid probleeme ja ka proua Mogherini on neid käsitlenud. ma tahaksin teada, et mida teie arvate sellest, et äh, kas ei oleks vaja sellist lahendust nagu Arktika leping, nagu võrreld-, kunagi oli Antarktika, sõlmiti Antarktika leping, kus äh, millega keelati sõjalised õppused äh, Arktika, Antarktikas ja on ka kehtestatud moratoorium loodusvarade kaevandamisele seal. kas te võiksite endale ette kujutada, et selline lähenemine oleks ka Arktika puhul võimalik, kas äh, nii Euroopa Liidu või sealt, äh, seal elavate inimeste huvid oleksid sellega kooskõlas ja eh, julgeolekupoliitilised eh, küsimused. Te rääkisite Venemaa julgeolekupoliitilistest huvidest eh, ja seal rollist ja ütlesite, et hoolimata Euroopa Liidu-Venemaa suhetest on Arktika piirkonnas praegu väga hea koostöö et ka Ukraina kriis ja muud asjad ei ole äh, seda koostööd äh, märkimisväärselt halvendanud, aga te siiski kirjeldate ähm, suurenevat sõjalist tegevust, keskenduda seejuures eelkõige Venemaad ja kui ma teid õigesti tõlgendan, siis äh, teie meelest on see probleem, eriti keskendute te siis Venemaa tegevusele, aga NATO riikide ja Kanada tegevust te nii äh, Ehm, halvaks ei pea. ma juhin teie tähelepanu sellele, et väga suured NATO manöövrid Arctic Challenge eh, on seotud kõigi nende probleemidega. ja veel üks küsimus, kuidas te hindate kahe tuhande üheksanda aasta Arktika tegevuskava ja eh, USA eh, Ähm, USA valitsuse Arktika tegevuskava ja välismin-, USA kaitseministeeriumi ja Arktika strateegiat. härra Baltšiitis, palun. Arktika on väga huvitav piirkond ja jää, kui jää sulab, siis me saame paremini ära kasutada sealseid loodusvarasid mille hulka hinnatakse erinevate allikate kohaselt väga erinevalt. on allikaid, mille kohaselt on seal tohutu palju loodusvarasid ja viis riiki on muidugi väga huvitatud sellest, et piirata teiste riikide ligipääsu sellele informatsioonile ja ma tahaksin Äh, esitada sama küsimuse nagu kolleeg, et äh, te ütlesite, et äh, need viis riiki haldavad neid ressursse väga sõbralikult, aga Kanada ja Venemaa vahel on pingeid siiski. Venemaa ähm, viib sinna oma sõjalist võimekust ja nende eesmärgid on väga selged, nad üritavad seal oma e-, huve kaitsta. ja on ka teisi strateegilisi huve, mis on seotud Venemaa suurema sõjalise kohalolekuga seal piirkonnas, et kuidas te hindate seda sõbralist, sõbralikku kuidas te hindate neid seal tegutsevate riikide sõbralikke suhteid, et kas tõesti need suhted on nii sõbralikud või peaksime rohkem tegelema sellega, et ähm, ebakindlus, ebaturvalisus võib ka seal rohkem levida. ja härra Freund soovib ka ühe küsimuse küsida. me oleme enne naftahinna langemist näinud väga erinevaid uurimusi selle kohta, et kui huvitav see piirkond on selleks, et seal arendada nafta puurimist ja kas peamised huvitatud osapooled on sealt äh, äh, tagasi tõmbunud, äh, võttes arvesse seda, et nafta hind on viimastel aastatel langenud või kuidas on olukord just energeetika küsimustega sealkandis? härra Stang, üritan vastata kõigile sellele viimasele küsimusele. Na-, Põhja-Ameerikas ja Alaskal on äh, peamised äh, naftatootjad äh, praktiliselt kõik ähm, lõpetanud oma tegevuse Repsol oli viimane, kes sealt lahkus, kui ähm, nafta hind tõuseb, siis nad kindlasti jälle hindavad olukorda. mis puudutab Venemaad, siis neid samuti mõjutavad nagu ka teisi äh, langenud äh, naftahinnad, aga juurdepääs, aga ka juurdepääs lääne tehnoloogiale, millele neil praegu juurdepääsu ei ole. aga neil on ka teistsugused lähenemised sellele, kas äh, mingi energeetikaprojekt äh, on piisavalt väärt, et sellega tegeleda või mitte. Nad kindlasti tegelevad Jamali LNG äh, terminaliga, nad tahavad sinna ilmselt investeerida Hiina raha rohkem, kui nad Euroopa raha ei saanud. ja Hiina ise investeerib Venemaa partnerina Jamalli ähm, neil on, nad on vaatlejariigid Arktika Nõukogus, ehkki seal on ähm, ka paljud teised riigid vaatlejad ja Hiina ka, siis Hiina on väga huvitatud sellest põhjaväila mereteest, et mida see kõik tähendaks, kui mm, see merejää seal ära sulaks. see aga see merejää sulamine on olnud aeglasem, kui oodati ja praegu on rohkem piirkondlikku ähm, laevandustegevust olnud kui sellist ülearktikalist tege-, laevandust. see võiks olla Hiina jaoks oluline. väga suurel määral nad tegelevad seal küll, nad ähm, kulutavad ressursse, aga see ei ole nende jaoks väga prioriteetne. Nad üritavad paljude teemadega tegeleda ähm, nad praegu keskenduvad siiski mingil määral mõningatele prioriteetidele, mitte enam kõigile ja ähm, paljud äh, kahepoolsed, äh, paljude teemade puhul on tegemist kahepoolse suhtlemisega, et energeetikainimesed räägivad energeetikainimestega ja nii edasi, et äh, ei ole mingit üht ähm, telefoninumbrit selleks, et rääkida kellegagi Arktika küsimustest et äh, võib siis äh, hmm, nii et seal ei ole mingit ühte telefoninumbrit, vaid äh, erinevad inimesed tegelevad sellega. kui, miks Venemaa on Arktika küsimustes koostööaltim kui muidu? praegune olukord neile meeldib, neile sanktsioonid muidugi ei meeldi, aga miski äh, põhjas neid tingimata ei ärrita, eh, praegu neil seal mingeid probleeme ei ole, nii et mm, meie nendes küsimustes ka valikuliselt mm, teeme nendega koostööd, eh, mõningates küsimustes me ei tee nendega koostööd, aga Arktika küsimustes teeme. olid väga head eh, Äh, äh, vanasti olid väga head äh, sidemed Arktika küsimustes ka sõjaväel, aga see tegevus on küll katkenud. ja kaubandus äh, läb-, laevandus, ma ei rõhutanud neid, need on Euroopa poliitika jaoks ja paljude Euroopa riikide poliitika jaoks väga oluline, see on väga habras piirkond keskkonna äh, tõttu, nii et ehkki ma seda ei rõhutanud, siiski on väga oluline küsimus. ja oluline on see, et see on kõik väga ebakindel, keegi ei tea, kui palju oleks võimalik Arktikat kahjustada, kui seal toimuks kaubalaevandus, nii et kõiki neid mõjusid on vaja korralikult äh, mõista, seetõttu on vaja tegeleda jätkusuutliku arenguga ja kõigi muude kategooriatega. ja mis puudutab seda, et kas on võimalik sõlmida lepingut, ei, keegi peale teiste Arktika riikide ei ole sellest huvitatud. Nad on alati äh, selle vastu, nad, see on miski et kui see küsimus tõstatatakse, siis nad äh, ei ole sellega rahul, nii et äh, isegi selle arutamine nendega võiks olla problemaatiline ja mis puudutab NATO tegutsemist Arktikas, siis mingil määral ameeriklased ei, ameeriklaste jaoks, Ameerika sõjaväe, sõjaväelaste jaoks ei ole äh, Ameerika eriti prioriteetne, see on nende jaoks oluline ähm, äh, allveelaevade jaoks, aga eh, nad seal tegelikult eriti palju ei tegele ja ei tegutse ja mis puudutab Venemaa, suhteid Venemaaga ja, ja Soome ja Rootsiga, seal on olnud suhteliselt eh, head suhted, on olnud sõjalist koostööd, praegu on eh, suhted veidi pingelisemad, aga ei ole äh, Ehm, kuidagi põhjust arvata, et äh, Venemaa kuidagi vastaks, äh, kui narkto, NATO sealkandis tegutseb? kui palju naftat äh, Arktikas on, selles osas on väga suuri elumeelsusi. üks põhjustest on, et praegune merepiiride praeguste merepiiride puhul on olukord selline, et et äh, need piirkonnad, kus ähm, ei ole kindlust selle üle, kelle omad need on, et need on nii kaugel, et sel aastal, sel sajandil nagunii nendeni, nende hõlvamiseni ei jõuta, nii et loodetavasti selleks ajaks me oleme oma majanduse ümber kujundanud, nii et äh, see on süsinikuvaene ja meil ei ole seda vaja. nii et mm, need naftamarud, mida praegu saaks kasutada, on mingite konkreetsete riikide territooriumil ja nemad peavad ise otsustama, äh, kuidas neid kasutada. kas tõesti suhted on äh, Venemaaga nii head, ütlesin, et on olnud äh, sõjalise koostöö su-, sidemed, mis on katkenud ja kui tegemist on Venemaaga, siis äh, äh, asjad on väga mitmetahulised, kunagi ei ole need ühtsed. Nad äh, tahavad paljudes küsimustes olla partneriteks, sellepärast et nad on status quo võim siiski. kas nad on mm, head sõbrad nende Arktika Nõukogu liikmetega, kes nendele sanktsioone on kehtestanud? ei. nii et suhted on haprad, aga siiski edukad aitäh, ütleb härra Freund. ma olen kindel, et teie äh, uurimus ja teie siin räägitu ka on me parlamendi algatusraporti aluseks, mis käsitleb Aafrikat äh,, Arktikat. aitäh tulemast. ja järgmine päevakorrapunkt on edasi lükatud aga see tähendab ikkagi, et meil on öö, äh, veel ikkagi öö, äh, Äh, üks punkt liikmesriikide ja kolmandate riikide valitsuste vahelisi energiakokkuleppeid ja mittesiduvaid vahendeid käsitleva teabevahetusmehhanismi loomine ning otsuse üheksasada üheksakümmend neli kehtetuks tunnistamine ja kõigepealt me kuulame siis, mida on öelda arvamuse koostajal härra Kukanil. aitäh, härra juhataja, on tore näha, et te seal istute. ma tuletaks teile meelde, et me käsitleme arvamust, mis on koostatud komisjoni ettepaneku kohta, mis puudutab äh, valitsuste, riikide valitsuste vahelisi energiakokkuleppeid, äh, käsitleva teabevahetusmehhanismi loomist. ma siin äh, räägin lühidalt ja liiga paljudest ähm, detailidest ei räägi, me saime kolmkümmend kuus muudatusettepanekut üheksa raportöörilt ja kolmkümmend seitse teistelt kolleegidelt. ma tahaks ähm, kõiki äh, muudatusettepanekute esitajaid tänada, et te äh, huvitasite sellest arvamusest. ma rõhutasin läbipaistvuse küsimust mis võimaldaks Euroopa Liidul koordineeritumaid, koordineeritumalt äh, tegutseda energiapoliitikas, eriti energiajulgeoleku küsimustes ja selles osas olen ma komisjoni ettepanekuga nõus, et valitsuste vahelised äh, kokkulepped energeetika vallas äh, tuleks esitada komisjonile selleks, et komisjon saaks äh, hinnata nende kooskõla Euroopa Liidu õigusaktidega, enne kui need lepingud alla kirjutatakse. nii et tegemist oleks nii-öelda eelhindamise põhimõttega ja liikmesriigid peaksid komisjoni teavitama, kui nad alustavad selliste kokkulepete sõlmimist ja läbirääkimisi energeetika teemadel kolmandate riikidega. liikmesriigid peaksid komisjoni teavitama ka mittesiduvatest energeetikaalastest kokkulepetest kolmandate riikidega. Need on äh, pea kõige olulisemad teemad, mida ma tahtsin äh, rääk-, mainida ja mis puudutab muudatusettepanekuid, siis äh, ma võtan arvesse neid, mis lähevad äh, samas suunas. on äh, mitu mu, härra Pitsula muudatusettepanekuid, äh, mis lisavad sätteid, mis käsitlevad liikmesriikide energiakokkulepete kokku sobivust Euroopa Liidu ähm, õigusaktidega. ma olen sellega nõus, komisjon peaks selle teemaga tegelema, aga ma analüüsin seda, kas see oleks kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktides sätestatuga. ma arvan, et me peame veidi rohkem arutama seda teemat. mul on äh, probleem ECR-i muudatusettepanekuga number kakskümmend üks, see puudutab äh, Nord Stream kahte, ma ei arva, et see teema peaks äh, olema osa õigusloomelisest tekstist, kus me paneme paika reeglid ja põhimõtted. me tegeleme äh, siin äh, määrusega, kus pannakse paika teatavad eeskirjad, peavad reeglid, aga mingit konkreetseid asju me siin käsitleda ei saa, ma arvan, et see teema lihtsalt ei kuulu sellesse teksti ja me ei äh, ei olnud, äh, me ei suutnud kompromissmuudatusettepanekuid hetkel veel koostada, kuna enamus äh, esitatud muudatusettepanekutest käsitlevad äh, erinevate lõigetega, erinevate teemadega, erinevate juhtumitega, nii et väga raske on mingit ühist sõnastust siin välja pakkuda. see on üsna ebatavaline, aga nii see on, aga sellest hoolimata ma olen avatud läbirääkimisteks variraportööridega, eriti nendes küsimustes, mis neid äh, huvitavad, äh, sest kindlasti on väga kasulik ähm, variraportööridega asju arutada. see olekski minu poolt sissejuhatuseks kõik. aitäh selle salliva suhtumise eest, et äh, te soovite variraportööridega arutelusid pidada ja üks saab võimaluse ka praegu sõna saada, selleks on härra Pitsu. Eh, okei, noh. kas nüüd on kõik hästi? aitäh, härra esimees. Teil i razloga zbog kojih danas ovdje raspravljamo. Eh, me oleme siin äh, seda ettepanekut arutanud eelkõige sellepärast, et ei ole eksante kontrolli, ei ole võimalust osaleda läbirääkimistel, ei ole õiguskindlust. Need mehhanismid tegelikult ei ole vastavuses Euroopa Liidu õigusega ja läbipaistvus puudub. ei ole läbipaistvust seoses käimasolevate läbirääkimistega selline ekspost hindamine ei ole andnud meile äh, tulemuseks mitte ühtegi äh, võimalust muuta lepinguid, mitte kordagi ei ole seda juhtunud, seega soovitakse neid praeguseid reegleid muuta, et puudustest üle saada. minu meelest äh, oleks hea, kui meil toimuks korralik informatsioonivahetus ja seda enne lepingu sõlmimist, nii et ei juhtuks, et lepingud ei ole kooskõlas Euroopa Liidu õigusega. Euroopa Komisjon eh, peab omalt poolt eh, aitama kaasa sellele eh, ja mitte aeglustama läbirääkimisi, muutes liikmesriikide olukorra veelgi keerulisemaks tarne läbipaistvus on kütuste tarnete puhul oluline element, samuti on tähtis võimalus kontrollida olukorda, kontrollida olukorda ka, ka transiitriikides. me tahame ju hea hinna eest saada fossiil, kütuseid, kuid see on võimalik ainult siis, kui me oma poliitikat hästi koordineerime. Need lepingud on loomulikult väga tähtsad. nii et paralleelselt nende muudatustega, mis, mida soovitakse seoses kogu paketi vastuvõtmisega, peab ikkagi äh, jätkuvalt töötama selle nimel, et me oleksime energiaküsimustes sõltumatud. aitäh, härra Pitsula. hääletus meie komisjonis toimub viiendal septembril ning suur tänu selle arvamuste vahetuse eest ja läheme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde mis on siis üheskoos arengukomisjoniga, mis puudutab äh, sunnitud ümberpaigutamist. tegemist on komisjoni esitlusega ja arvamuste vahetusega ekspertidega